öelda, et tegemist oli kokkuleppega, millel oli oma hind ja et meie fraktsioon on täiesti nõus härra Salafrankaga selles küsimuses, et me lihtsalt hääletaks, mitte ei kordaks arutelu. jah, täitsa nõus, proua de Kaiser päevakorras on nüüd ette nähtud äh, TAFE raporti hääletus, mis puudutab protokolli eelnõud Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigi suhtes tegemist on lihtsustatud menetlusega artikli sada kolmkümmend kaheksa kohaselt nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, palju õnne, härra Tahv. ja nüüd jätkame ta teise Tahvi raportiga, mis puudutab protokolli eelnõud äh, Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigi suhtes ja me nüüd äh, tegeleme resolutsiooni eelnõuga, esimene muudatusettepanek, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud, vastu võetud ja nüüd hääletame resolutsiooni ettepanekut muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud, palju õnne härra Tahvile päevakorras on nüüd äh, hääletus Antonio Lopez äh, Istoriis Whitey ja proua Barvanova raporti üle, mis puudutab tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikust tunnustamist, lihtsustatud menetlus, äh, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud palju õnne raportööridele ja nüüd on päevakorras äh, Stashni raporti hääletus, mis puudutab Euroopa Liidu ja Kanada vahelist tarneahela turvalisusega seotud küsimustes tehtava tollikoostöö lepingut. ja härra Stashni soovis sõna võtta, palun, teil on sõna kaheks minutiks suur tänu, parlament äh, hääletab nüüd äh, Euroopa Liidu ja Kanada vahelise tarneahela turvalisusega seotud küsimustes tehtava koolist, koos, tollikoostöölepingu osas. see lepe laiendab üheksakümne kaheksanda aastata äh, lepingut, mis puudutab tolli koostöö vastastikuse abilepet kus me hindame tarneahela turvalisust ning siin on meil võimalus ka vastas, vastastikuseks tunnustamiseks tollikoostöö raames, see tugevdab äh, tollitegevust, äh, kaasa arvatud siis konteineri äh, turvalisust, logistikatööd ja siin ei ole mingeid eelarvelist mõju kuid kindlasti see parendab meie suhteid Kanadaga ning see on täiendav ja kindlasti on see abiks ka kaubandusläbirääkimiste osas, mille, äh, mis, mis töö peaks varsti lõppema, suur tänu. aitäh ja nüüd äh, hakkame hääletama, nimeline hääletus, Dashni raport, hääletus on alanud, hääletamine on lõppenud vastu võetud, palju õnne äh, härra Štasnile. ja nüüd hääletame Kiigoldi raportit, mis puudutab Euroopa pangandusjärelevalve ja krediidiasutuste usaldatavus, vabandust, äh, eriülesannete andmine Euroopa Keskpangale seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvepoliitikaga, ütleb juhataja. nii et äh, kõigepealt hääletame muudatusettepanekut, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud. see tähendab siis, et järgmine muudatusettepanek langeb ära ja nüüd hääletame me siis kogu äh, resolutsiooni ettepanekut, kes on poolt, kes on vastu, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja sõna soovis härra Kiigolt lugupeetud kolleegid, me nüüd just hääletasime muudatuste sisu osas, mida on vaja Euroopa pangandusjärelevalveametile selleks, et anda vastavad volitused Euroopa Keskpangale, selleks, et jõuda sellise pangaliiduni, millest me oleme nii kaua rääkinud, kahjuks mõned liikmesriigid ei ole veel valmis oma ratifitseerimismenetlusega ja minu Euroopa Keskpanga raport on siis äh, seotud selle võimalusega, mis puudutab Euroopa Keskpangale volituste andmist äh, selleks, et äh, edasi minna järelevalvepoliitikaga ning seega me peaksime siis minu raporti ka edasi minema selleks, et me saaksime minna järgmise sammu juurde edasi, selleks, et jõuda ühtse pangandus- ja rahandusliiduni ning seega ma siis paluksin, et seadusandlik osa hääletusest lükatakse edasi. aitäh ja nüüd me hääletame siis raportööri ettepanekut äh, lükata hääletamine edasi, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ehk äh, seadusandliku resolutsiooni eh, hääletus on edasi lükatud ja nüüd me hääletame Marianne Tysoni raportit, mis puudutab eh, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd eh, hääletame muudetud kujul ettepanekut, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud. ning nüüd äh, on sõna raportööril proua Tyson. ja tänku veel, voorzitter. voorzitter, eh, okei, vraag. suur tänu, mina samuti sooviks, et äh, seadusandlik osa lükataks hääletamisel edasi nii et see on reegel viiskümmend seitse lõige äh, seitse, põhjendused samad kui härra Keegoldil. me oma arutelus esmaspäeval kell viis arutasime seda, äh, kui me rääkisime meie päevakorrast ning seega ma paluksin, et äh, seadusandliku resolutsiooni hääletamine lükatakse edasi. suur tänu, proua Tyson. Need, kes on poolt, me lükkame hääletamise edasi, palun, kes vastu, erapooletud ja vastu võetud nii et äh, lõpphääletamine lükatakse edasi ja lähme siis edasi sellega. Äh, Roiteva raport, mis puudutab liikmesriikide seaduse harmoniseerimist selleks, et võimaldada bürotehniliste toodete kasutamist. palun. Vážení kolegové, pyrotechnická směrnice byla... Lugupeetud äh, kolleegid, see pürotehniliste toodete direktiiv võeti välja ühtsest paketist, mis oleks õhupatjade tootmise muutnud äh, neljandast juulist Euroopas äh, seadusevastaseks. me oleme äh, nüüd muutnud neid sätteid selleks, et tarbijaid paremini madalakvaliteediliste toodete eest kaitsta ja suur tänu kõigile, kes on aidanud kaasa selle direktiivi parandamisele. aitäh, vaatame siis seda resolutsiooni ettepanekut, viiskümmend kaks muudatusettepanekut eh, siseturu eh, saadikute rühmad, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. see tähendab, et eh, teine muudatusettepanekute plokk langeb ära ja paneme siis muudetud kujul selle äh, dokumendi hääletusele, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, on tegemist nimelise hääletamisega kogu resolutsiooni osas, palun. hääletus lõppes. vastu võetud. palju õnne, proua Roitova rahva äh, ko, ko, komisjoni nimel soovib volinik Rehn sõna, palun. muidugi ma sooviksin olla Euroopa Parlamendi asepresident, nagu te kogemata ütlesite, ütleb volinik. ma tahaksin tänada komisjoni nimel raportööri proua Roitovat tema töö eest ja jõupingutuste eest selle ettepanekuga tegelemisel kompromissi vaimus ja selleks, et äh, jõuda kokkuleppele esimesel lugemisel, komisjon kindlasti ei takista institu-, institutsioonide vahelise kokkuleppe sõlmimist ja loodame, et äh, nüüd liiguvad asjad kiiresti edasi vastuvõtmise poole, kuid teatud kahtlusi on meil selle komitee pädevuse osas, mille selle direktiiv äh, kehtestab ja tahtsin selle ka ära öelda, et see protokolli sisse läheks, meiepoolne seisukoht, aitäh. aitäh, nüüd läheme Borise raporti juurde audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kohaldamine. vaatame nüüd seda resolutsiooni ettepanekut äh, nüüd äh, lõiked äh, viis äh, kahes osas, poolt vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa sellest poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. lõige kakskümmend kaheksa jälle kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. teine osa, see on nimeline hääletus, palun. hääletus lõppes vastu võetud. lõige kakskümmend üheksa, jällegi nimeline hääletus, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud. lõige kolmkümmend, jällegi nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud lõige nelikümmend kaks, kes poolt? kes vastu? erapooletud? vastu võetud? lõige nelikümmend neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt? kes vastu? erapooletud? vastu võetud. teine osa, kes poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. lõige nelikümmend viis kahes osas jällegi, kes poolt, esimene osa, kes poolt, kes vastu? erapooletuid, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige nelikümmend seitse, esimene osa, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige viiskümmend neli, jällegi nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. lõige kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd panen kogu resolutsiooni ettepaneku hääletusele, see on nimeline hääletus, palun hääletage. hääletus lõppes, vastu võetud